presidenta. Buongiorno colleghi, la seduta. Tere hommikust, kallid kolleegid, istung on avatud. kõigepealt üks teadaanne. eile andis president, äh, kodukorra artiklid sada seitsekümmend kuus, sada seitsekümmend seitse ja sada viiekümne üheksa lõige kolm